kallid kolleegid, protokoll ja kaheteistkümnendal mail vastu võetud dokumendid on teile edastatud. kas teil on selle kohta pretensioone? ei ole. nagu